lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud proua volinik, me alustame oma istungiga ja alustame kohe oma esimese päevakorrapunktiga täna. tegu on proua McCarthy raportiga ja see käsitleb vahendusmenetluse direktiivi rakendamist liikmesriikides ja ja see puudutab siis direktiivi rakendamist ja kuidas kohtutes ta on rakendatud, alustame kohe ka arutelu ja kõigepealt saab sõna proua raportöör McCarthy neljaks minutiks, palun. Uh, well, I, I minutes, suur tänu, ma saan aru, et mul on kuus minutit, aga ma või, tulen toime ka neljaga. ma tahaksin tänada oma kolleege komisjonis ja töötajaid, kes toetasid meid selle raporti koostööd. see raport koostati selleks, et kontrollida, kuidas kakskümmend seitse liikmesriiki rakendavad kahe tuhande kaheksanda aasta direktiivi vahetusmenetluse kohta jõusid ja ma tean, et osa liikmeid, kui me koostasime selle direktiiviga aastal kaks tuhat kaheksa, ei olnud veendunud, et Euroopa direktiivi on vajalik aeg, kuid äh, kuulamised ja konsultatsioonid, mis toimusid, tõestasid, et meil on vaja euro-, üle-euroopalisi juhiseid vahendustegevuse kohta. ja ma sain oma valijatelt piisavalt äh, palveid, abi, kellel olid vaidlused laste hooldusõiguse, juurdepääsu eest, ela-, elatustoetuse ja muude probleemide ja äriettevõtted, kes äh, pidasid vaidlusi teiste ühingutega Euroopa Liidus. kohtumenetlus on kallis, mitmed väikeettevõtted ütlesid, et nemad ei pöördu kohtusse, kui see vaidluse all on summa oli väiksem kui viiskümmend tuhat eurot, kuna kulud on suuremad sest see tooks kaasa väikeettevõtetele suuri kahjusi. selle raporti koostamine on tõestas, et vahendustegevus on väga väärtuslik abivahend tarbijatele ja ettevõtjatele ja sõnum liikmesriikidele on, et nad peaksid rohkem pingutama vahendustegevuse eeliste selgitamisele, pakkuma rohkem koolitust vahendajale ja koostama ka ähm, head tavajuhendid, sellest head tavad vahendustegevuses on näidanud, et kõikjal Euroopal äh, kaasneb vahendustegevusega seitsmekümne protsendine edumäär ja kaheksakümmend protsenti osapooled valivad selle vabatahtlikult, kuid siiski äh, olukord on selline, et ainult üks protsent pooltest kasutavad vahendustegevust. Äh, kohtu poole pöördumine tähendab kolmesajast kuni kolmesaja neljakümne kuuest päevast ja väga suuri summasid selle kohtuasja lahendamiseks. kogemus minu oma koduriigis näitab, et kohtumenetlus eh, maksis kaks tuhat eurot ja eh, sellele kulus üle kolmesaja päeva ja vahendustegevusega oleks kulunud seitse päeva ja kus maksaks ainult sinna üheksa tuhat eurot. üks vahendaja ütles, et eelmisel aastal ta aitas lahendada sada viiskümmend vaidlust Ühendkuningriigis, ühe nädala jooksul ta suutis lahendada need ja kolmkümmend vaidlust olid piiriülesed vahendustegevus tähendab paindlikku, kulutõhusat vaidluste lahendamise viimist. Äh, see võimaldab osapooltele suuremat kontrolli protsessi üle, see annab suuremad võimalused vaidluste lahendamiseks ja see on eriti kasulik perevaidluste puhul, kui on asjastes segatud lapsed, sest see võib oluliselt vähendada aega, mis on vajalik kokkuleppe saavutamiseks. see on hea nii laste heaolu jaoks kui ka konfliktide ja pinge vähendamiseks perekonnas. vaidlus ühe mm, testamendi üle, mille väärtus oli kümme miljonit, ma äh, naersin, et sellel oli kolm osapoolt, kolm jurisdiktsiooni, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Šveits ja vahendaja lahendas selle ühe päeva jooksul, aga selleks ajaks, kui jõuti vahendustega, oli juba viis miljonit eurot äh, kulutatud äh, juristidele ja kohtutele paljudes Euroopa Liidu riikides ja see oleks, sellel oleks kulunud üks aasta, et lahendada asi kohtus, seetõttu ma pöördun komisjoni ja liikmesriikide poole üles üleskutsega jätkuvalt tugevdada Euroopa Liidu õigusvastu äh, valdkonnas ja äh, anda ka äh, vahendusmenetluse tugeva õigusliku aluse ja ma kasutan tänast võimalust pöörduda komisjoni ja liikmesriikide poole paremini kasutada vahendusmenetlust, et aidata meie valijaid nendes vaidlustes, nagu on rohkesti esinenud Hispaanias ja Küprosel Äh, äh, selleks, et asendada ähm, kulukaid ja pikaajalisi äh, kohtuprotsesse. lõpetuseks tahan öelda, me oleme rahul paljude liikmesriikide tegevusega selle direktiivi jõustamisel, kuid ainult seitsmeteistkümnes liikmesriigis on see kinnistunud ja me täname teame, et vastavalt rikkumismenetlus on üheksa liikmesriigi vastu alustatud, me teame, et osa liikmesriike on kaugemale läinud Euroopa Liidu juhistest, kuid äh, ma usun, et meie kohtud, lähtudes oma praktikas ja selle menetluse kasutamise soovidest, laiend-, laiendavad seda võimalust ja seega parandavad õigusemõistmist. suur tänu, proua raportöör! ja nüüd saab sõna proua volinik Reding, sõna palun president thank you and i would like to thank most of all the rapporteur. suur tänu, härra juhataja, kõigepealt tahaksin tänada raportööri kõikehõlmava raporti eest, mis minu arvates toob välja selle olulise alternatiivi kohtu kaasustele. Te teate, et see on oluline Euroopa õiguse alustala, aga vahendusmenetlus on nüüd piiriüleste vaidluste lahendamiseks hea alternatiiv, kui me soovime leida sõbralikke lahendusi. nagu raportöör juba ütles, säästetakse raha, aega ning öö, e, välditakse ka lisatraumasid perejuhtumite kohal, puhul. proua McCarthy raport annab poliitilise hinnangu sellele, kuidas mõningad liikmesriigid on ellu rakendanud direktiivi sätted ma nõustun raportööriga selles osas, et meil on tarvis tagada nende sätete range kohaldamine ning ma usun, et tänu sellele raportile rakendab rohkem liikmesriike neid sätteid. Teil on õigus, mitte kõik liikmesriigid ei ole seda liik-, direktiivi üle võtnud. üheksa liikmesriiki ei ole veel teada andnud äh, siseriiklikest meetmetest, mida on tarvis selleks, et direktiiv kohaldada. ja seetõttu alustas komisjon juulikuus rikkumismenetlusi eh, nende üheksa riigi vastu, kellele saadeti siis ametlikud kaebused, neil on kaks kuud vastusteks, nagu te teate. me jälgime neid viit, eh, üheksat juhtumit ning samuti jälgime olukorda teistes liikmesriikides, kus on see direktiiv üle võetud. me kontrollime siseriiklikke rakenduskavasid ning kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kavatseme välja tulla teatisega, kus vaadeldakse, kuidas see direktiiv on ellu rakendatud, seal keskendutakse ainult sellele, kuidas direktiiv on edendanud vahendusmenetlust, ma nõustun sellega, et sellest ei piisa meil on vaja ka inimesi teavitada sellest, et selline võimalus on olemas. ning ma lisaksin veel, et direktiivi sätted ei tohiks takistada liikmesriikidel lisasätete paikapanemist vahendusmenetluse edendamiseks. see menetlus on oluline nii piiriüleselt kui ka siseriiklikult. ma tahaksin tänada proua McCarthy't ning tema tööle kaasa aitajaid sest see raport aitab tõesti vahendusmenetluse populariseerimisele kaasa. suur tänu! suur tänu, proua volinik! nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel härra Rangel kaheks minutiks, palun. suur tänu, proua volinik, proua raportöör. kõigepealt ma sooviksin õnnitleda raportööri selle väga kasuliku raporti koostamise puhul. see võimaldab võtta uusi samme ähm, vahendusmenetluse rakendamisel. proua raportöör on näidanud, äh, kuidas liikmesriigid on rakendanud direktiivi, mis võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal ja tegu on siis vahendusmenetlusega tsiviil- ja kaubandusasjades. üheks eeliseks vahendusmenetluse puhul on see, et see võimaldab kiiremini erinevaid vaidlusi lahendada, konflikte lahendada ja see vähendab ka kohtu töökoormust samal ajal annab see võimaluse mõlemale vaidluse osapoolele jõuda sõbralikumas õhkkonnas kiiremini ja vähemate kulutustega eh, lahenduseni selles vaidluses ning eh, direktiivi artikkel üks räägib just sellest, et vahendusmenetlust tuleks rohkem kasutada ja tuleks ka inimesi teavitada selle menetluse eelistest. vahendusmenetlus parendab ka juure, juurdepääsu kohtusüsteemile ja justiitssüsteemile, seetõttu on äärmiselt oluline Euroopa Liidu jaoks ja ka vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala arenguks, et meil on selline menetluse osas direktiiv vastu võetud. äärmiselt oluline on ka teavitada inimesi ja ka justiitssektori töötajaid teavitada vahendusmenetluse olemasolust ja ma loodan, et väga kiiresti tuleb siis ka vastav äh, Äh, õigusakt vahendusmenetluse äh, kohta. suur tänu ja nüüd äh, proua Keringer sotsialistide ja demokraatide poolt. Mediacja transgraniczna w sporach prawnych może być skuteczna jedynie Suur tänu, president. Vahendustegevus on tulemuslikult ainult siis, kui liikmesriigid võtavad vastava seadusandluse üle ka siseriiklikusse õigusesse. See meenutab jälle seda, et siiani Euroopa Liidu seaduste rakendamine vahendustegevuse kohta ei ole kõikjal täielikult ellu viidud, kuigi tähtaeg kukkus käesoleva aasta mais. alternatiivsete vaidluste lahendamise äh, propageerimine kodanike seas oleks väga tõhus ja vähem kulukas abivahend ja komisjoni uuringud näitavad, et et ilma vahendustegevuseta vaidluste lahendamine nagu võtab kolmsada kolmkümmend üks kuni nelisada päeva ja täiendavad kulud kolmteist tuhat viissada eurot. Poolas tsiviilõiguses on vahendustegevus üle võetud siseriiklikusse õigusesse juba aastal kaks tuhat viis meie tsiviilõigustiku muudatuste abil ja see on nüüd kooskõlas vastava direktiivi nõuetega. kahjuks andmed Poolast näitavad, et vahendustegevus õigusasjades moodustab ainult väikese osa äh, kõikides menetlustes tsiviilasjades arvatavasti ainult kakskümmend kuni nelikümmend äh, menetlust toimub vahendusmenetluse abil aastas. seega on vaja paremini teavitada meie kodanikke ja on vaja reformida meie süsteeme enamik inimesi ei teagi, et vahendustegevus on olemas ja sel põhjusel ei ole seda ka kasutanud. mis tähendab seda, et liikmesriigid peaksid edendama ja propageerima alternatiivseid vaidluste lahendamise viise, sest see on rahalises mõttes kasulik, samas vähendab meie koorm-, kohtute töökoormust ja hoiab kokku ka meie kodanike aega. ma tahan õnnitleda raportööri suurepärase töö eest. suur tänu, proua Keringer ja nüüd ALDE nimel saab sõna proua Wallis kaheks minutiks. suur tänu. suur tänu, proua Reding, teilegi. kõigepealt tahaksin ma öelda, et väga meeldiv on, et parlament on koostanud raporti äh, kohaldamistegevuse kohta, eriti pidades silmas äh, et see direktiiv hakkab ka kohe jõustuma. ma tahaksin tervitada proua McCarthy poolt tehtud tööd, ta on näidanud, et parlament suudab väga tõhusalt uurida, mis on juhtunud liikmesriikides, ta suudab rõhutada seda, mis, millised on puudujäägid, aga suudab välja tuua ka positiivsed jooned. mina olin üks nendest skeptikutest, kellest proua McCarthy rääkis, ma olin direktiivi eelnõu ettepaneku ajal närviline. rohelises raamatus ütlesime me, et me ei soovi vastavat õigusakti, sest me arvame, et see seab ohtu mitmekesisuse ja erinevad eksperimendid vahendustegevuse valdkonnas liikmesriikides. aga tuleb tunnistada, et selle raportiga ning ähm, erinevates seminarides oleme me õppinud, et, et see on, olukord on vastupidine komisjon on loonud raamistiku selliseks eksperimenteerimiseks ning mitmekesisuse tagamiseks liikmesriikides. tegemist ei ole pärssiva dokumendiga, vaid see pakub õiguskindlust. jah, on probleeme, mõned ei, liikmesriigid ei ole direktiivi kohaldanud, mõned eksperdid räägivad probleemidest konfidentsiaalsusega selles protsessis, aga julgustandev on see, et vahendustegevust nähakse nüüd meetodina, mis on palju kaasaegsem, kui me räägime piiriülesest juurdepääsust õigusele. vahendustegevus on palju kaasaegsem kui mm, traditsioonilised äh, keskaegsed äh, ka traditsioonilised õigusmenetlused, mis tõesti näevad keskaegsed välja. see, suur tänu raportöörile tema töö eest. suur tänu, proua Polis. ja nüüd saavad sõna teised äh, kõnelejad. kõigepealt saab sõna härra Paldus Saare, palun. suur tänu, proua president proua volinik, austatud kolleegid kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu direktiivi edukas rakendamine näitab, et vahendusmenetlus on väga heaks alternatiiviks traditsioonilistele kohtuvaidlustele, sellepärast et see võimaldab jõuda sõbralikult ähm, lahenduseni ja sellega vähendatakse kohtute töökoormust, seda näitavad ka erinevad, ka erinevad algatused, mida erinevad liikmesriigid on võtnud ning seda näitab ka äh, finantseelised ähm, Äh, mis kaasnevad äh, vahendusmenetlusega. ja ma sooviksin teie tähelepanu juhtida veel mõningatele aspektidele, mis on minu meelest olulised. kõigepealt on siin väga oluline kulude küsimus. me peame siin äh, võtma võrdluseks USA võrdluse. Nemad näiteks soodustavad vahendusmenetluse kasutamist ja meiegi peaksime leidma võimaluse, võimalusi, kuidas vahendusmenetlusest inimesi teavitada, näiteks äh, teha vastavaid teavituskampaaniaid ja ähm, toetada ka äh, ettevõtjaid äh, vahendusmenetluse kasutamisel. aga siinkohal me vajame ka justiitssüsteemi töötajate kaastööd, nemad peavad ka mõistma, et vahendusmenetlusel on oma lisandväärtus olemas ja nad peaksid seda vahendusmenetlust nägema mitte konkureeriva menetlusena, vaid äh, menetlusena, mis nende tööd toetab ja aitab. ja mis puudutab äh, nüüd äh, meie direktiivi, sooviksin rääkida veel vahendusmenetluse täiendavast iseloomust, nimelt et vahendusmenetluse puhul on tegu alternatiivina teistele menetlusvõimalustele näiteks äh, mis puudutab äh, kollektiivhagisid, äh, siis siinkohal oleks ka väga hea võimalus kasutada vahendusmenetlust. suur tänu, suur tänu härra Paldsaarele ja nüüd proua Könš kaheks minutiks. suur tänu, proua president. mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament tegeleb nii intensiivselt vahendusmenetlusega, mis on alternatiivne kohtuvaidluste eh, eh, menetlusele, siin on tegu demokraatia ühe nüansiga, et eh, on võimalik vaidlusi lahendada ka muul kujul ja kui kohtus. ja nii on võimalik leida kiiremini lahenduseni. vahendusmenetlus on ka tõhusam ja kiirem, näiteks eriti just äh, pereõiguse asjades, eriti kui tegu on ähm, lapsi käsitlevate vaidlustega. samuti on olulised äh, majanduslikud äh, küsimused, rahalised küsimused ja ka neid ähm, vaidlusi, mis puudutavad vähemusi, on kergem ja kiirem vahendusmenetluse kaudu lahendada ja meie loodame, et meie arutelu aitab kaasa vahendusmenetluse tutvustamisele, et seda rohkem kasutatakse. vahendusmenetluse puhul on äärmiselt oluline see, et ta on juurdepääsetav nendele, kes on sattunud keerulisse olukorda ja kellel on väga raske justiitssüsteemile, kohtusüsteemile juurdepääsu äh, saada. loomulikult on äärmiselt kasulik vahendusmenetluse puhul ka see, et see vähendab kohtute äh, tööd, samuti on siin äh, kaasnevad siin vähemad kulud ka vaidluse osapooltele. me teame, et liikmesriigiti on äh, direktiivi rakendamisel väga suuri erinevusi. siin on vaja veel paljudes valdkondades suuremat ühtlustamist, kuid oluline on loomulikult ka justiitssüsteemi töötajate ähm, harimine ja ka teavitamine vahendusmenetlust, oluline on ka see, et äh, et vahendusmenetluse puhul äh, saadud, saavatud äh, kokkulepe oleks ka kohtu poolt tunnustatav. suur tänu ja nüüd proua Tain. vahendusmenetluse direktiiv on äärmiselt oluline ka Euroopa turvalisele õigusele vabadusel rajaneva ala edasiarendamiseks, on oluline ka meie kodanike usalduse suurendamiseks justiitssüsteemi vastu ja seetõttu vahendusmenetlus on äärmiselt oluline. nüüd on igal Euroopa kohtunikul võimalus igas menetluse faasis tagada see, et ähm, vaidluse osapooled vahendaja kaasabil omal vastutusel jõuavad oma konflikti lahenduseni ja seda omal vastutusel. direktiiv näeb ette, et vahendusmenetluse puhul ei ähm, puuduta see negatiivselt aegumistähtaegu ja samuti on võimalik siis vahendusmenetluse järel saada ka vastav vahendusmenetluse akt. oluline on, et meie kodanike usaldus sellise menetlusvormi vastu suureneks kahjuks ei ole veel mõned liikmesriigid teavitanud sellest, kuidas on direktiiv üle võetud, oluline ei ole mitte see, kuidas seda täpselt rakendatakse, vaid see, et see rakendatakse, siin on äärmiselt oluline ka justiitssüsteemi töötajate kaasamine, suur tänu, proua Tain! ja nüüd kaheks minutiks proua Angelilli, palun! suur tänu, president! ma tahaksin avaldada tänu ka raportöörile tehtud töö eest raportöörina äh, laste rahvusvahelise röövimise teemal oli mul hea meel näha, et lõige neliteist on äh, sellesse raportisse kaasatud, kus on kirjas, et pooled oleksid avatumad teineteise seisukohtades arvestamisel ja tuleb teha tööd ka vaidluse lahendamiseks. see sisaldab väga palju eeliseid, sest sellega tuleks tagada lisaväärtus äh, äh, enne vaidluse tekkimist osapoolte suhete säilitamiseks. see on eriti oluline pereasjades. selle asemel, et äh, pöörduda kohtu poole ja osaleda pikas kohtuprotsessis, võiks seda lähenemisviisi eriti laiendada perevaidluste lahendamisel volinik Reding meenutas meile, et Euroopas on üha rohkem segaabielusid Euroopa Liidus on rohkem kui kolmsada viiskümmend tuhat piiriülest abiellumist, väga palju lahutusi igal aastal ja see moodustab väga suure osamäära kõikidest abielulahutustest Euroopas ja kui abielu lõpeb, siis võivad lapsed sattuda vaidlusaluseks subjektiks ja vanemad, kellele ei anta lastehooldusõigust, üritavad neid omale röövida või ei tagasta neid pärakülastusi. ja taolisi rahvusvahelisi juhtumeid alaealistega on pidevalt rohkem olnud ja taolise sõbraliku vahendusmenetluse abil on võimalik tagada, et lapsed säilitavad kontaktid oma vanematega, korralikult läbi viidud vahetusmenetlus vähendab laste kannatusi ja võimaldab lapsevanematel lahendada kõik pereprobleemid ilma pikaajalise kuluka kohtumenetluseta. suur tänu, kolleeg Anželina Kolek-Vlasak. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jsem... President, dámy a härrad ma olen veendunud, et vahendusmenetlus ja teised alternatiivsed vaidluste lahendamise viisid on kasulikud. me kõik tunneme nende eeliseid, kuid ma tahaksin rõhutada, et vahendusmenetluse peamine eelis on sõbraliku lahendusele jõudmine, mis on vastuvõetav mõlemale osapoolele. kuid vahendusmenetlusel on ka mitmeid äh, negatiivseid külgi. Äh, selle peamine tunnus on, et see on vabatahtlik ja see võib olla ka negatiivse mõjuga. me ei saa sundida osapooli seda menetlust lõpuni viima. pärast nelja aastat valusaid läbirääkimisi Euroopa Parlament ja Nõukogu kiitsid heaks direktiivi vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ja sellega suudeti murda üks tabu direktiivi eesmärk ei ole harmoneerida või ühtlustada vahendusmenetlust Euroopas kuid see reguleerib vahendusmenetlustegevusvaldkonda ja seega äh, avaldatakse ka kaudset survet liikmesriikidele, kellel siiani puuduvad vastavad õigussätted. artikkel viis näeb ette ka kohustusliku vahendusmenetluse, mis on äh, tõsises vastuolus vahendusmenetluse vabatahtliku iseloomuga. vahendusmenetlusel ei ole mitte ainult positiivseid külge, kuid kõik liikmesriigid peaksid jõustama vastavad määrused, et üle võtta Euroopa Liidu õigusaktid oma siseriiklikusse. üheksa riiki, nende seas ka Tšehhi Vabariik, ei ole üle võtnud kõiki vajalikke meetmeid ega ei ole ka sellest teatanud. miks siis? me peame mõistma, et Tšehhi Vabariigi vahendajad juba tegutsevad, kuid nende näol on tegemist konsultantidega, ettevõtjatega. Tšehhi parlament parlamendis on juba toimunud arutelu vahendusmenetluse alase õigusakti üle, kuid seda ei kiidetud heaks. parlament oli selliste sätete vastu, et vahendusmenetlus hakatakse kohustuslikus korras kohaldama kuid kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Tšehhi parlament kiitis selle hea mitte kriminaalasjades ja kinnitas ka teatud nõuded kutsenõuetele ja akrediteerimisele vahendustegevus mitte kriminaalasjades äh, vajab veel täiustamist Tšehhi Vabariigis. seega on küsimus, kas on tõesti vaja avaldada survet liikmesriikidele, et nad äh, kehtetaksid midagi sellist, mis juba funktsioneerib ja mis oma iseloomult peaks olema vabatahtlik. suur tänu, aga te ületasite oma kõneaega ja ma paluksin, et järgnevad kõnelejad peaksid kõne eest kinni, vastasel korral me ei jõua oma päevakorraga täna õigesti lõpuni ja nüüd vaba mikrofoni voor, kolm sõnasoovijat äh, ja igalühel on üks minut, härra Jaak Odi kõigepealt. suur aitäh, proua juhataja, proua volinik proua Redingu poolt öeldu on kahtlemata tõsi. ma arvan, et kui et meil on siseturul tarvis ühiseid reegleid ning seetõttu on tarvis antud direktiivi eesmärgid ka saavutada. tuleb aga meeles pidada, et ka vahendusmenetlusega käivad kaasas teatud kulud, mis tuleb Äh, muudele kulude lis-, äh, lisada, kui vahendusmenetlus ei ole edukas. sellealased äh, professionaalid peavad olema võimalikult hästi haritud, neil peavad, peab olema vajalik hulk teadmisi. inimestele vahendusmenetlus eriti ei meeldi, sellepärast et nad ei tea sellest eriti palju. samas tänu vahendusmenetlusele oleks meil vähem tsiviil- õiguslikke kohtuasju ning eriti saab seda menetlust kasutada laste puhul, mistõttu on see eriti tähtis. suur tänu, järgmisena härra Paska. suur tänu. majanduslike ja isiklike vaidluste lahendamine vahendusmenetluse kaudu tänu direktiivile kahe tuhande kaheksandast aastast on esimene võimalus nüüd vaidlusi lahendada ilma kohtute koormamiseta. aidatakse kaasa sellise menetluskorra edendamisele ning see vähendab tõesti kohtu kaasuste hulka. see, et äh, mitmetes liikmesriikides võrdsustatakse vahendusmenetlus kohtuotsustega ning see on äh, paljudele inimestele seetõttu palju atraktiivsem. ning tulevikus see, seetõttu kasutatakse vahendusmenetlust veel rohkem. samuti on tulevikus meil tarvis selgelt välja uurida, millised on vahendusmenetluse juhtijate vajadused, et aidata selle menetluse levikule Euroopa Liidus veelgi kaasa. suur tänu. tänu, härra Prons, üks minut. mina toetan alternatiivset äh, vaidluste lahendamise mehhanismi tsiviilvaidluste puhul. ma toetan neid stiimuleid kulude äh, asjus äh, inimeste puhul, kes soovivad see, seda menetlust kasutada ning aga samas ma olen vastu, et Euroopa Liit mingisuguseid õigusakte selles küsimuses vastu võtab, see on liikmesriikide asi. ma öö, toetan arbitraaži vahendusmenetluse asemel arbitraaž annab kindlasti tulemuse, aga vahendusmenetlus võib tulemuse saavutamisele kaasa aidata, kui ta seda ei tee, siis suurenevad lihtsalt kulud. näiteks perevaidluste puhul on vahendusmenetlus täiesti kasutatav, sest suuresti soovivad mõlemad osapooled nendes vaidlustes tõesti ka kokkuleppele jõuda, suur tänu! suur tänu! vaba mikrofoni voor on nüüd läbi ja nüüd saab sõna komisjoni nimel proua Reding, palun. suur tänu, ma sooviksin tänada veel kord proua raportööri tehtud hea töö eest ja soovin tänada ka nende väga konstruktiivsete arutelude eest, mis meil on olnud ka siin täiskogus. tõepoolest, vahendusmenetlus on väga hea näide kaasaegsest menetlusõigusest ja siin ei ole tegu pärssiva dokumendiga selle direktiivi näol. ja liikmesriikidel on võimalus selle direktiivi alusel välja töötada oma süsteeme, aga oluline on see, et vahendusmenetlust kasutatakse rohkem just ülepiiriliste äh, vaidluste puhul. ja me teame, et selliseid piiriüleseid äh, vaidlusi on väga arvukalt. vahendusmenetluse puhul võidavad kõik osapooled, mitte alati ei ole see nii kohtumenetluste puhul ja paljud äh, parlamendiliikmed on juba maininud vahendusmenetluse eeliseid pereõiguse asjades. oluline on nüüd teavitada teavituskampaaniate kaudu meie kodanike tea-, vahendusmenetlusest ja samuti koolitada vahendajaid, et nad saaksid olla võimalikult tõhusad vahenduse, lahenduse leidmisel osapoolte vahel ma sooviksin ka teavitada teid sellest, et kahe tuhande üheksanda, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsis toimus äh, ka avalik arutelu äh, aset ja me oleme äh, saanud ka väga palju toetust just tarbijakaitse valdkonnast ja on ka ilmnenud, et vahendusmenetlus on väga kasulik ka tarbijakaitseõiguste vaidlustes, nii minu kolleeg ähm, volinik Taali äh, räägib, äh, analüüsib siis ka ähm, ettevõtete ja äh, klientide ja tarbijate vahelist vahendusmenetlust, mina ise olen palunud, et minu teenistused uuriksid vahendusmenetluse võimalust ka ettevõtete vahelistes suhetes ning kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me tuleme ka vastava uurimusega välja ning kuna see vahendusmenetlus on äärmiselt oluline ka pereõiguse asjade jaoks, siis ähm, ministrite äh, vastavale konverents, konverentsile järgnevalt äh, Belgia kahe tuhande kümnendal aastal pidas ka arutelu nõukogu koosolekul ning seati kokku ka vastav töörühm, mis tegeleb just vahendusmenetlusega pereõiguse asjades, nii et me võtame tõesti seda asja väga tõsiselt ja üritame selle menetlusega edasi minna ja nagu te väga õigesti mainisite, laste jaoks just on vahendusmenetlus palju parem menetlus kui kohtumenetlus. suur tänu proua volinikule ja nüüd proua raportöör, nüüd lõpetuseks proua McCarthy'l on kaks minutit. Uh, vastusteks härra Bronsile ma tahan öelda, et teil puudub üldse arusaam sellest, kui palju on piirivalaseid valdasid eh, ja kui palju see eh, hoiaks meie valijate raha ja aega kokku ootes. Te ei soovi, et Euroopa Liidu kodanikud nendest abi saaks, võib-olla te, ma peaksin teid kokku viima mõningate vahendajatega, kes aitavad teil paremini mõista, millised kasu tuleb nendest juhistes. me ootame komisjoni ettepanekut alternatiivsete vaidluste lahendamise kohta ja loomulikult teatist äh, selle direktiivi ähm, jõustamise kohta. ma tahan rõhutada seda, mida ütles proua Wallis me peame säilitama mitmekesisuse ja erinevused liikmesriikide vahel ja seetõttu ma julgustan teid nii teatise kui direktiivi koostamisel koostama seda äh, konsulteerides praktikute ja kasutajatega. Nemad on seda aktiivselt kasutanud ja nemad aitavad meil luua väga kasuliku õigusakti, mis võimaldab meie kodanikele parema juurdepääsu õigusele aitäh proua raportöörile ka selle eest, et te tegite nii lühidalt, sellega on arutelu selles päevakorrapunktis lõppenud. ja lugupeetud kolleegid, täna kell üksteist kolmkümmend me ka hääletame selle raportööri, raporti osas.